hommikul kinnitatud. Saksa ametivõimud andsid mulle teada, et äh, härra Arnd Koon asub Martin Schulzi kohale seda kahekümne neljanda märtsi, veebruari seisuga ja parlament võtab selle teada.